Ladies and gentlemen, can I? daamid ja härrad, lubage avada transpordikomisjoni tänane istung. ja lubage enne, kui veel võtame vastu päevakorra projekti, teha teile üks äh, kurvasisuline teadaanne nimelt jõudis meieni hiljuti kurb uudis, et proua Ulrika Pardon-Larsen, kes oli äh, Rootsi Koreperi esinaine ja asesaadik äh, siin Brüsselis äh, lahkus meie seast viiendal novembril ja nagu ma aru saan, äh, põdes ta pikaajaliselt vähktõbe. ning kui olete nõus, siis ma hea meelega saadaksin kirjaliku kaastundeavalduse Rootsi transpordiministrile meie nimel ja paluksin siis, et meie kaastunde avaldused äh, ja soovid edastataks tema perele ja sõpradele. kui te olete sellega nõus, äh, siis äh, sellel nädalal mingil hetkel ma sellise kaastunde avaldusega meie poolt lähetaksin. suur tänu ja läheme nüüd aga edasi siis meie igapäevatöö juurde kõigepealt on päevakorras päevakorra projekti kinnitamine. kas kellelgi on märkuseid selle kohta, kui ei, siis ma loen selle päevakorra vastuvõetuks. suur tänu ja teiseks peame kinnitama ära ka eelmise koosoleku protokolli. puudutab siis viienda, see viienda ja viienda, viienda ja kuuenda oktoobri koosoleku protokolli, kui kõik on nõus, siis on need kinnitatud. ja järgmisena päevakorras arvamuste vahetus Euroopa Komisjoniga lennureisijate õiguste rakendamise kohta ning komisjoni nimel on kohal siin äh, kolleeg Hüüdmann, kes vastutab selle konkreetse Ähm, valdkonna eest, nii et sõna on teil, Euroopa Komisjon. suur tänu, härra esimees. nagu te teate, on Euroopa Komisjon teinud väga intensiivselt äh, tööd äh, just viimasel ajal lennureisijate õigustega me teame, et äh, transpordisektoris on just nimelt lennundussektor olnud turgude avanemisel ähm, esirinnas. nelisada äh, lennuliini opereerib täna Euroopas ja seitsesada kakskümmend kaheksa miljonit reisijat äh, reisib siis Euroopas sees, kuid Euroopas see ja Euroopast ja mis puudutab lennureisijate õiguseid, ka siin on lennundussektor ähm, eesrindlikuks olnud ja loodetavasti on siis ka teenäitajaks teistele transpordiliikidele. nagu te teate, kolmandal detsembril äh, jõustub lennureisijate õiguste määrus. üheksandal oktoobril võttis nõukogu vastu ka poliitilise seisukoha veeteede ja maanteede reisijate õiguste osas ja loodetavasti seitsmeteistkümnendal detsembril võtab nõukogu seisukoha ka bussireisijate äh, ja minibussireisijate õiguste osas. nüüd, äh, mis puudutab äh, lennureisijate õigusi andmed, andmeid tuleb äh, vaadata äh, reisijate arvu kontekstis ja selles kontekstis, kui palju täna äh, opereerub, opereerib lennuliine. räägiksin täpsemalt siis kaebustest, kaebuste hulk on pidevalt suurenenud ning Europe Direct süsteem on vastnud viissada viiskümmend viissada viiskümmend kolm kaebust äh, ainuüksi äh, oktoobrikuus äh, vastavalt määrusele kaks tuhat, kakssada seitsekümmend üks murd kaks tuhat seitse. kuid reisijate õiguste küsimus on kõigepealt ikkagi siiski kohalike ametkondade pädevuses, kohalikud ametkonnad peavad seda määrust rakendama igal aastal äh, jõuab nendesse ametkondadesse umbes viiskümmend tuhat kaebust, nii nagu ka eelmisel aastal, puudutavad äh, see, need peaasjalikult sedasama <laughs> määrust, mille number on siis kakssada kuuskümmend üks murd kaks tuhat neli. tõsiasi, et see on peaasjalikult liikmesriikide pädevuses, ei tähenda seda, et komisjon istuks käed rüpas, rüpes. komisjon on väga regulaarselt äh, Äh, kohalike ametkondadega kohtumisi pidanud, tagamaks selle, et mitte ainult selle, et äh, määrust äh, vastavalt kohaldataks, vaid et ähm, oleks tagatud ühtlus üle Euroopa Liidu. meil on olnud nii bilateraalseid kui ka multilateraalseid kohtumisi ametkondadega. toimunud on ka kaks konverentsi määruse osas kakssada kuuskümmend üks ja tulemus on veel üks eh, samasisuline konverents eh, juba uue aasta alguses vahepeal aga on tulemas kahe nädala pärast eh, spetsialistide kohtumine kahekümne kolmandal novembril, kuhu tulevad siis kokku kohalikud jõustamisasutused, kes on vastutavad määruse eest tuhat ükssada seitse aastaks kaks tuhat seitse, mis puudutab siis reisijate mobiilsuse suurendamist. mida on veel komisjon teinud, me oleme käivitanud äh, ka äh, suuremahulise uuringu, seda Dajani poolt äh, märtsis ja see puudutab siis pagasit lennuliikluses ning saabunud vastuste analüüs on taas kinnitanud seda, et absoluutterminites näeme me suuri probleeme reisijate pagasi käitlemisega ja need probleemid tuleb lahendada. kohvrid, mis on jäänud viibima lennujaamades, neid on kokku umbes neli koma kuus miljonit ajavahemikus jaanuar kaks tuhat kaheksa, oktoober kaks tuhat kaheksa, nii et kümne kuu jooksul Äh, üle nelja miljoni koti jäi kuhugi kinni. lisaks sellele veel kolm äh, uuringut, mis on alles äh, pooleli, üks puudutab määrust kakssada kuuskümmend üks ja üks määrus tuhat ükssada seitse Äh, rakendamist ja nagu ma ütlesin, aruandluskohustust nende määruste puhul ei ole ja seega selleks, et meil oleks parem ülevaade selle kohta, kuidas need määrused äh, on jõustatud, selleks on meil selliseid uuringuid vaja. ja kolmas uuring äh, puudutab trahvide riiklikke süsteeme, mille liikmesriigid on pidanud kehtestama selleks, et määrust tuhat ükssada seitse lennureisijate andmete kohta rakendada pärast äh, praegust küsitlusfaasi käivitame uue uuringu reisijate pagasi osas ning äh, tulemas on ka suurem äh, konsultatsiooniprotsess lennureisijate õiguste kohta, see hõlmab kolme määrust, mis on vastu võetud selles valdkonnas ning lisaks ka siis pagas kõiki ametkondi kutsutakse üles selles uuringus osalema ja muidugi panus ka Euroopa Parlamendi poolt oleks väga teretulnud. kahe tuhande kümnenda aasta alguses avalikustab ähm, komisjon selle konsultatsiooniprotsessi tulemused ning selle jaoks me siis korraldamegi selle konverentsi, et neid tulemusi tutvustada. ja lõpetuseks, kõik see töö pluss äh, käimasolevad uuringud pluss konsultatsiooniprotsessi tulemused on komisjonile aluseks uue teatise moodu-, koostamiseks äh, kahe tuhande kümnendal aastal, mis katab siis äh, ühelt poolt tänase seadusandluse rakendamise kvaliteedi analüüsi ning teisalt hõlmab see siis hinnangut selle kohta, kas Euroopa ühenduse tasandil tuleks Äh, võib-olla ka regulatiivsel tasandil äh, veelgi enam ära teha, aitäh, härra esimees! ma tänan! nüüd Rahvapartei fraktsiooni maha, nimel proua Tivera, palun Merci à Madame Outman d'avoir accepté de faire un état des lieux de l'application. Ma tänan, et tulite meile rääkima sellest, kuidas rakendatakse lennureisijate õigusi. nagu paljud kaassaadikud, ka mina tihtipeale saan kaebusi kodanikelt, nimelt eh, on olnud suured viivitused või on lennud tühistatud ja nad ei ole seejuures mingit abi saanud ning nad ei suuda tõesti kasutada neid õigusi, mis tegelikult Euroopa Liidu õigusaktid neile tagavad ja nüüd see määrus kakssada kuuskümmend üks aastast kaks tuhat neli on taganud lennureisijatele terve rea õigusi ja pole kahtlust sellest, et pärast seda on olukord üldjoontes tublisti paranenud lennureisijatel, aga mitte alati e, ei peeta nendest õigustest kinni ega rakendada neid nagu peab. probleem on selles, et teatud ametiasutused teatud liikmesriigis suhtes ei rakenda Euroopa Liidu õigusakti. nimelt need, kes töötavad lennuettevõtjatele, ei ole ka kursis äh, ja ei tea Euroopa Liidu eeskirju, äh, mis on äh, lennuliik-, reisijate kohta ega informeeri ka lennureisijat nende õigustest korralikult ning äh, inimestel on probleeme kõige sellega. nüüd ma tahaksin küsida komisjoni esindajalt, mida komisjon kavatseb teha selleks, et paremini informeerida lennureisijaid mm, lennujaamades ja teine märkus, kahe tuhande neljanda aasta määrus ei hõlma kõiki olukordi, ma toon kaks näidet selle kohta kõigepealt kui lend on, lennumarsruuti on muudetud, siis äh, seda määr, sellist olukorda seda määrus ei hõlma ja teiseks, kui on tegemist kahe lennuettevõtjaga, esimene mm, lend tühistatakse, siis teine lennufirma, kelle lend läheb õigeaegselt, aga sellele ei jõuta, ei peagi midagi tegema, nii et siia on jäänud õiguslik akt, auk. ma tänan, proua Divera palun nüüd Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esindaja härra De Veera. Veera no.. ma tänan. Äh, tänan selle ülevaate eest, mis puudutab lennureisijate õigusi. et te rääkisite, et palju on kaebusi äh, viiskümmend tuhat kaebust ja enamasti esitatakse need liikmesriikide ametiasutustele. juba ainuüksi see number näitab, et meil on suur probleem ja see probleem eksisteerib erinevatel tasanditel. enamikel juhtudel öö, on probleemiks ka see, kuidas me kokku kogume need kaebused. mul on küll statistika üldandmete kohta, aga paistab, et komisjonil siiski ei ole ülevaadet kogu olukorra kohta. Te ei tea, millist liiki kaebusi inimesed esitavad Eh, kui ma eksin, siis öelge mulle, aga mulle näib, et eh, liikmesriikide ametiasutused ei tee korralikult koostööd ja meil ei ole sellepärast ka olukorrast ülevaadet ja me ei saa õigeid järeldusi teha me peame mõtlema selle peale, kuidas paremini koguda informatsiooni kaebuste kohta, teha seda eh, tsentraliseeritult ja et siis õppida kaebustest. ja veel üks küsimus. kas mõnedes liikmesriikides esitatakse rohkem kaebusi kui teistes? võib-olla peaks ka seda uurima. ja teine probleem see puudutab äh, õigusakte endid. Äh, äh, härra De Verac, proua De Verac ütles, et on puudusi, vajakajäämisi ja lennuettevõtjad lihtsalt kasutavad ära auke selleks, et oma kohustustest kõrvale hiilida. tihtipeale viidatakse force majeure'ile nii et mida te teete selleks, et need augud öö, äh, kõrvaldada, puudused kaotada ja õigusaktid rangemaks muuta? ja viimane asi. Öelge palun, kas ja millal saame me korraliku ülevaate sellest, kuidas rakendatakse neid erinevaid määrusi, mis meil reisijate õiguste kohta on ma arvan, et tähtis on äh, kogu informatsioon selle kohta kätte saada ja siis vaadata, mis valdkondades Euroopa Liidus regulatsioon ei ole hea või puudub. Te rääkisite siin juba pagasist. jah, äh, selge on see, et kaebuste vool lähiaastatel ainult kasvab, kui me ei tegutse, nii et peame vaatama, kas on vaja äkki uusi õigusakte Euroopa Liidu tasandil ma tänan. Äh, Plašart ALDE fraktsioonist, palun. Ähm, suur tänu, härra esimees. Äh, minu poolest äh, ei ole siin päikesel midagi uut. jah, ka mina olen saanud väga palju kaebusi nende lennufirmade kohta, kes tõesti on jalgadega trampinud äh, lennureisijate õigustel. tõesti on olemas seadusandluses lünkasid ja komisjon juba andis meile ka selgitusi erinevate äh, dokumentide kohta, mida nad on koostanud koos osapooltega ning äh, see puudutas ka erinevaid mõisteid, nende nende väljakujundamist. oluline on see, et me saaksime mõistetest õigesti aru, mitte et need uued dokumendid viiksid selleni, et äh, kaebuste arv veelgi suureneks. nüüd ma ka küsiksin, et mis saab äh, peale aastat kaks tuhat kümme? kas äh, peale seda, kui tulevad tulemused, kas võetakse uude määrusesse ka uued meetmed sellepärast et komisjon tegelikult praegu ei rääkinud meile mitte midagi uut. Need seaduslüngad on olemas ja seetõttu ma küsiksin, et kas me peame tõesti siin tegema kõikvõimalikke uuringuid ja ootama nende tulemusi. me ei saa ju jäädagi nende probleemidega tegelema sest siin on tegu sadade lennureisijatega, kelle õigusi tegelikult rikutakse, nad ei saa, ei saa kunagi oma hüvitisi kätte ja seetõttu ma ka küsiksin, et kas komisjon ei peaks selles osas midagi ette võtma, suur tänu. suur tänu, proua Lichtenberger Roheliste nimel. ja ähm, herzlichen Dank. suur tänu. suur tänu ka selle ettekande eest, oligi viimane aeg seda ettekannet äh, meile esitada, sellepärast et lennureisijate õigused on endiselt sellised, äh, on endiselt negatiivses seisus. ma toon isikliku kogemuse, nimelt viima-, seitseteist korda minu pagas äh, liiga hilja kohale jõudnud ja suurim mini-, hilinemine oli kolm kuud. ja kuna ma olen pidevalt käinud äh, nende pagasi, äh, kadunud pagasi äh, registreerimiskassades, siis ma olen ka näinud, kuidas reisijaid koheldakse. ja tihtipeale reisijad võtavad oma kaebused tagasi või isegi ei esita neid just selle kohe, kohtlemise pärast ja tihtipeale puudutab see just äh, inimesi, kellel on liikumispuue, kes eh, peavad kasutama eh, ratastooli. aga mulle alati ka öeldakse, et, et ei, me ei saa isegi uurida seda asja edasi, sest eh, see lennufirma ei aita kuidagi kaasa asja uurimisele nii et me peaksime võib-olla ka tegema musta nimekirja sellistest lennufirmadest. ma olen saanud reisijatelt infot, sellist infot, mis viitab just sellisele käitumisele. pealegi mind huvitaks ka väga, kuidas te käsitlete seda, et just mis puudutab ähm, mis puudutab öist pardale minekut äh, siis kuidas te käsitlete sellist olukorda, et, et kaebuste arv tegelikult ei peegelda seda juhtumite arvu, sellepärast et paljud inimesed ei soovi isegi hakata seda bürokraatlikku äh, menetlust läbima. nii et äh, palun kaasake see ka oma uuringutesse, ma kuulen pidevalt seda, et et eh, inimesed ütlevad, et, et sellel ei ole mitte mingit mõtet, ma isegi ei hakka mingit kaebust esitama ega hüvitist nõudma, sest et see on, sellega on nii palju muret ja tegu, et see ma, maksab mulle rohkem aega, kui et see hüvitis väärt on. ja mida kavatsetakse teha liikmesriikidega, kes on seadusandlust eh, kehvasti rakendanud? mis puudutab näiteks neid lepitusorganeid, ähm, et kui neutraalsed nad täpselt on ja, ja paljudes liikmesriikides mõndade lennufirmadega üldse e-, ja nende probleemidega üldse ei tegelda. nii et mis puudutab rakendamist ja, ja, ja selle seadusandluse jõustamist, siis tihtipeale see seadus muutub mõttetuks, kui, kui liidu poolt midagi rangemalt ette ei võeta. ja nüüd veel oluline punkt reisijate õigustes on ka hindade näitamise äh, Ähm, viis, sellepärast et äh, kui me vaatame veebileheküljelt, siis äh, tihtipeale on alguses pileti hinnaks üheksa, üheksakümmend üheksa, aga lõpphinnaks kujuneb sada kolmkümmend eurot. nii et ma arvan, et äh, siin peaks mingisuguseid jõustamismeetmeid ähm, välja mõtlema, sest vastasel korral see seadusakt on sisutühi. viimasel ajal lennufirmad näevad, äh, näevad lennufirmad reisijates eelkõige just äh, probleemi ja selline olukord ei saa pikalt enam kesta, suur tänu. suur tänu, proua Forster Euroopa Konservatiivide ja Reformistide nimel. Äh, suur tänu, härra esimees, ütleb proua Forster ja ka komisjoni esindajale kuid äh, kui te tulete siia komisjoni ette väidetavalt uuendusega määruse osas aastast kaks tuhat neli, ma mäletan väga hästi, kui seda koostati, ma olin siis ka liige, siis mulle tundub, et statistikast jääb siin vajaka. tõesti, seitsesada kolmkümmend kaheksa miljonit lennureisijat, viissada viiskümmend kolm äh, pöördumist äh, kuid mi-, mis asi on pöördumine, mis on kaebus, kas nüüd see number viiskümmend tuhat on kaebus, kaebuste arv või uuri-, äh, järelpärimiste arv? ma saan aru, et komisjonil on raske saada kätte infot liikmesriikide käest, nii nagu ka aastaid tagasi, sellepärast et liikmesriigid muidugi koguvad suhteliselt hästi neid, seda infot, kui te ei edasta komisjonile, kuid mõtet ei ole siia komisjoni ette tulla ja hakata loopima neid arve siia ja sinna, sest et äh, me ei saa tegelikult ülevaade sellest, millest me räägime. määrus, äh, mis aastal kaks tuhat neli jõustati, oli väga hea määrus ja on täiesti selge olnud algusest peale, mida eeldatakse lennuliinidelt ja teistelt ja millised on reisijate õigused. lisaks sellele ja vaatamata sellele teame me ja see on täiesti selge, et mõned lennuliinid juba enne määruse sissetulekut äh, olid väga head lennuliinid ja inimesed hea meelega lendasid nendega. tollal võeti see määrus vastu nende lennuliinide jaoks, kes äh, ei vastanud nõuetele ja keda tuli sundida äh, tarbijatega rohkem arvestama. ja mulle tundub, et probleem äh, ja vaatamata sellele, et me ei ole saanud tegelikult komisjonist üldse mingisugust korralikku ülevaadet, kui nüüd aus olla, proua komisjon, siis äh, määrus on meil ju paigas, seda ei ole õigesti aga tõlgendatud ja ega ka õigesti rakendatud väga palju tööstuse esindajad on sellest õigesti aru saanud, kuid paljud ei rakenda seda õigesti ja tuleb keskenduda nende ettevõtete, nendele ettevõtetele, kes ei kohalda määrust õigesti ja oma tarbijaid väärkohtlevad ja ärgem nüüd hakake me siin äh, niisama nii-öelda lahmima, me peame ikkagi äh, sobivad vahendid leidma, olema konservatiivsemad, äh, konstruktiivsemad. ja ma tahaksin lihtsalt öelda, härra esimees, et proua Lichtenberger esitas väga olulise punkti siin, nimelt hinna kujundamine. me teame, kuidas lennuliinide puhul on erinevused, on Äh, lennuliine, kus äh, hind on kohe selge esimesel leheküljel, aga on ka neid lennuliine, kellele tuleb kõigepealt kolmkümmend kaks korda öelda jah ja siis tuleb alles lõpphind välja. nii et äh, siin on turg väga killustunud selles mõttes ja selgitust tuleb teha, selgitustööd teha tuleb väga palju. nii et ma teeksin ettepanekule komisjonile, et minge tagasi oma kontoritesse ja pange kokku detailne ülevaade selle kohta, milline on tegelik olukord. enne kui me hakkame siin otsustama seda, kas tuleb tulla välja jälle uue teatisega, uue määrusega või jumal teab veel millega. ja minu meelest see võikski olla meie fraktsiooni ettepanek teile, suur tänu! suur tänu, härra Kolsa. proua Koltsa. Äh, suur tänu, härra esimees, äh, daamid ja härrad. ma tahaksin äh, pöörata teie tähelepanu viiekümnele miljonile puuetega inimesele Euroopa Liidus ja nende õigustele. vastavalt määrusele on nende õigused justkui tagatud teoreetiliselt on see nii. kuid äh, nagu me oleme täna juba kuulnud, on olnud väga palju probleeme, kuid puuetega inimesed on silmitsi veel diskrimineerimisega, me ei saa absoluutselt rääkida äh, võrdsest kohtlemisest äh, äh, transpordisektori osas ja mida komisjon kavatseb teha selleks, et panna piir puuetega inimeste diskrimineerimisele, nii et nende õiguseid austataks ja et neid koheldaks samamoodi kui teisi reisijaid? kõige olulisem probleem on siin kindlasti määruse tõlgendus. on terve rida erinevaid äh, interpretatsioone. on äh, üks saadik juba viidanud siin ratastoolile, ratastool ei ole pagasi osa, aga noh, muidugi eks see on ka tõlgendatav. on lennuliine, kes näevad, et äh, ratastool on osa reisija pagasist ja on tulnud ette juba selliseid juhtumeid, et inimesed, eh, kelle tegelikult on vaja ratastooli pidad, pidid terve päev eh, ilma läbi saama. ja on ka selliseid juhtumeid, kus puuetega inimestele lihtsalt ei olegi tagatud juurdepääsu. näiteks üks Hispaania eh, lennuliin ei lasknud pardale kuut vaegkuuljat, nii et jällegi on tegemist siin olnud kindlasti äh, Ähm, määruse väärtõlgendamisega, nii et minu teine küsimus ongi komisjonile, et mida te kavatsete teha selleks, et oleks tagatud selle määruse sobiv äh, tõlgendus. ja ühtlasi arvan ma, et veel enne, kui võetakse vastu mõni te-, uus määrus, peaksid äh, äh, konsultatsiooniprotsessi olema kaasatud ka puuetega inimeste esindusorganisatsioonid. suur tänu, härra Koossa! aseesinaine järg-, aseesimees järgmisena. ma tänan. ma tänan komisjoni selle eest, et ta teavitas meid määruse elluviimisest. me näeme, et on probleeme ka on raskus sellega, kuidas hinnata kaebuste arvu. selge on üks, et kaebuste arv on kasvanud. kas meil on ettekujutust sellest, kui palju on neid kaebusi, kus äh, äh, kohtunik otsustab lennureisijate kasuks? see on esimene asi, mida ma tahaks teada. ja teine asi, kas me teame, kui palju kaebusi viivad mingi õigusliku menetluseni ja milline on tavaliselt siis sellise menetluse tulemus? ja nüüd minu kolmas küsimus. milliseid millised eh, sunnimeetmed on komisjoni käsutuses, mm, tagamaks, et tõesti eh, sätteid ka ellu viiaks, viidaks. ma kuulasin eelkõnelejaid ja näib, et eh, meil reeglid muutuvad üha rangemaks, aga samas kaebuste arv üha kasvab, mis tähendab seda, et õigusaktide sätted ei pane lennufirmasid nii tegutsema, nagu me tahame, et nad tegutseksid nii et nüüd minu küsimus kaebuste kohta, kas nad jõuavad kohtusse või mitte, näib, et raske on äh, saada prak-, teavet praktikast. suur tänu. ma nõustun härra Rikee sõnadega. minu meelest see, mida me Äh, siin soovime kindlaks määrata lennureisijate õiguste osas selles uues määruses. me peame äh, rohkem tähelepanu pöörama ka sellele, et need õigused, äh, teave sellest õigustest jõuaks ka meie kodanikeni, meie lennureisijateni. sest tavalise lennureisijana, kes iga päev ei lenda, et nende jaoks on just väga oluline need määrused ka äh, jõustada. oluline on siin loomulikult teavitamine. samuti tuleb meie kodanikele äh, selgitada, kuidas nad seda õigust saavad kasutada. näiteks äh, tarbijakaitseorganisatsioonide kaudu saab seda seadust rakendada. ma tean, et keeruline on siin küll ähm, astuda lennufirmadele vastu juba nende tekivate kulude tõttu, aga igal juhul oleks väga positiivne, kui kõik need ähm, lennureisija õigused äh, saaks panna sellisesse vormi, et, ähm, et tõesti lennureisijad saaksid parima teabe selle kohta. suur tänu! suur tänu, proua Rannar! ja kuna keegi rohkem ei soovi sõna, siis ma ütleksin proua Hübnerile, et ma tänan teid teie äh, panuse eest ja ma sooviksin öelda ühte asja, et üks asi, mida ma siin ei sooviks näha, on see, et äh, see, et meie koda hakkab nõudma sellist äh, seadusandlust, mis edendab lennureiside ebaturvalisemaks muutmist. ma ei taha, et, et kaptenid peaksid hakkama mõtlema, kas lennata või peaks hakkama hüvitisi maksma. nii et, nii et äh, me peame täpsemalt vaatama, kui, mil määral me soovime muuta seda määrust kakssada kuuskümmend üks. kuid äh, reisijatel ei ole piisavalt äh, infot oma õiguste kohta, kui nad on sattunud äh, probleemi, et näiteks kas lend on hilinenud või on tühistatud. ja neil puudub ja, äh, ja, ja puudub ka info pardateenindajatel ja ka lennuvälja töötajatel selle kohta, millised on nende kohustused ja õigused nii et ma ei tea, kas siin on äh, haridus, äh, väljaõppes probleem või on siin, äh, see probleem on lennufirma poolne. mind ei huvita see, keda me peame siin süüdistama, vaid mind huvitaks see, et me saame probleemid lahendatud nii, et need töötajad, kes töötavad lennuväljal, teavad, mida see määrus tähendab, mida see sisaldab, milliseid õigusi puhul tihtipeale lennuvälja töötajad isegi ei tea, mida nad peavad tegema, et just reisijad on need, kes peavad oma õiguste eest hakkama võitlema. ja viimasel nädalal Manchesteris mina ja minu kolleeg proua Foster muutusime selles osas lausa ekspertideks. me peame siin vaatama ka äh, lennu hilinemiste probleemi. nagu proua Plašat juba mainis, me peame vaatama et millised ka-, milliseid kaebusi esitatakse kõige rohkem, kas näiteks lennu tühistamise tõttu või, või siis lennuki hilinemiste tõttu? et lendude hilinemised on äh, seotud ka lendude ärajätmisega, nii et nii et me peaksime neid kaebusi vaatama erinevate valdkondade kaudu, nii et me peaksime ka vaatama, millised lennufirmad on kõige suuremad süüdlased, kas nüüd on tegu tšarterlendudega, kas siin on eh, plaanipäraste lendudega või on siin tegu just eh, nii-öelda odavlennufirmadega eh, või on need probleemid piirkondlikud. nii et selline info annab meile võimaluse edenda, edeneda meie töös ja vaadata, millised on täpsemad probleemid ka äh, lennureisi muutmine on väga suur probleem. sellepärast, et lennufirmad äh, soovivad äh, lende muuta selliselt, et ainult nende lennufirma lennukeid kasutatakse, nii et te istute viis tundi näiteks lennuväljal ja ootate, et, et selle firma lennuk viiks teid edasi. Sa-, selle asemel, et saaksite kasutada näiteks mõne teise firma lennukit, mis varem väljub. Need lennu nii et äh, see lennumarsruudi ümbersuunamine on ka üks selliseid äh, valdkondi, mida me peaksime rohkem uurima. nüüd äh, kolm punkti. hindu juba ja hindade kujundamist juba mainiti. nii et meil on endiselt veel probleem, et me võime lennata Dublinisse ühe euroga väidetavalt, aga ma arvan, et mitte keegi ei ole veel kunagi lennanud sinna ühe euroga. teine asi puudutab kindlustust ja eriti just äh, nüüd, mis puudutab äh, eakamaid äh, rahvastikurühmasid nimelt äh, neil on probleeme saada äh, taskukohast äh, kindlustust oma puhkusereisidele. ma olen nõudnud uut reisijate õiguste paketti, mis oleks seoses ka määrusega kakssada kuuskümmend üks nii et pakettreisid tuleb kindlasti ka äh, sellesse uurimusse äh, kaasata. nüüd, mis puudutab ähm, puuetega inimesi. me oleme nüüd aastas kaks tuhat üheksa, peaaegu aastas kaks tuhat kümme. kas ei ole kummaline, et inimestele, inimesi ettevõtetel enda, endiselt keelatakse reisida selle tõttu, et neil on mingisugune füüsiline puue see on kummaline, et me praegu veel peame selliste probleemidega tegelema. väidetakse, et nende, need inimesed, et on sellised reisijad, kes vajavad oma puude tõttu rohkem hapnikku, kuid samas ka lennuki pardal on see võimalus täiesti olemas tagasi natuke. nii et kohtud on meid aidanud äh, mõnes, mõndadel juhtumitel, kus on öeldud, et tegu ei olnud vääramatu jõuga. kuid oluline on rõhutada ka seda, mida ka proua Foster juba rõhutas. et me peame siin äh, tähelepanu pöörama just nii-öelda äh, süüdlastele, mitte nendele, kes kõike hästi teevad meil on vaja selleks fakte ja, ja arvulisi näitajaid, et me saaksime selle alusel ka oma määrust muuta. ja, ja komisjoni ülesanne ongi tulla välja nende faktide ja arvuliste näitajatega, siis me saame edasi töötada. nii et te võite sellisel juhul ka, tulge nende faktidega meie juurde ja siis jätke seaduse äh, loomine meie jaoks, me oleme suhteliselt hästi selle tööga hakkama saanud siis me saame ka vaadata, kas me peame eh, eh, seda lahendama liikmesriikide tasandil, kas me peame rohkem tähelepanu pöörama just mõningatele lennufirmadele, aga igal juhul andke meile rohkem infot selle kohta. ja proua Hümner, kas te soovite vastata? Yes, Mr President, I will try to jah, ma tänan, ma üritan vastata nendele märkustele, mida ma kuulsin kõigepealt jah, tõepoolest, endiselt eh, jääb vajaka informatsiooni ja sellepärast meil on plaanis eh, kokku leppida suure infokampaania korraldamises, see peaks hõlmama lennujaamu, eh, lennufirmasid ja reisijaid ning arvatavasti selle tagajärjel olukord paraneb. Äh, nüüd tulles äh, nende asjade juurde, mida määrus ei hõlma, näiteks äh, marsruudi ümbersuunamine ja lendudel ümberistumine. Nendest, neid me oleme arutamas konsultatsioonide korras, õige pea käivitatakse konsultatsioonid üldsusega nendes küsimustes ning kui ka valmivad uurimused, siis me saame juba vaadata, kas on vaja muuta äh, määrust selleks, et neid uusi aspekte hõlmata. nagu ma juba ütlesin, äh, see, et määrus ei hõlma aruandluskohustust, on ülimalt oluline, see on see peamine probleem, mis meil on äh, sest me ei saa korralikult koguda andmeid. Teile meenub ehk, et meretranspordi vallas ja bussitranspordi eh, vallas me oleme aruandekohustuse juba ette näinud, sest me oleme oma õppetunnid kätte saanud. ja siin äh, härra Kardui küsis, et millist liiki on kaebused. peamine mm, probleem, mille peale kaevatakse EDCC-ga, on just eh, lendude tühistamine äh, tühistatud, lennud moodustavad kolmkümmend viis koma kuus protsenti kõikidest kaebustest. nüüd hilinenud lennud. Nende kohta on kolmkümmend kaks koma viis protsenti kaebusi nüüd, kui ei lubata enam lennule üheksa koma kolm protsenti kaebustest puudutavad seda, ja pagasiprobleemid moodustavad väga väikese osa. Äh, viis koma neli protsenti kaotatud pagas, äh, viis koma üks protsenti kahjustatud pagas ja hilinenud pagas viis koma üks protsentiga. on mõned probleemid, äh, millest me saame suurema selguse, kui Euroopa Kohus on oma lahendid andnud. meil on juba kaks kohtulahendit, mis tõlgendavad kõigepealt lendude kontseptsiooni ja teiseks erakorraliste asjaolude kontseptsiooni. ja need tehnilised hilinemised, milleni proua Lichtenberg siin viitas, siin on kohus selgelt otsustanud, tegemist ei ole erakorraliste asjaoludega, vaid eh, peavad kohalduma normaalsed määruse kakssada kuuskümmend üks sätted sellistel juhtudel. nüüd täitmisele pööramise jõustamise küsimus. kõigepealt ma tahan üle korrata, et liikmesriikides on täitevasutused ja nemad on ennekõike vastutavad selle eest, et määrus ellu rakendataks, nimelt liikmesriikide tasandil täitevasutused. liikmesriigid peavad tagama, et need täitevasutused liikmesriigis oma tööd korralikult teevad. Eh, esimese tasandi täitevasutustel on võimalik ka sanktsioone määrata. Eh, pea kõik liikmesriigid on juba ette näinud eh, sanktsioonid lennufirmadele. kui me näeme, et liikmesriikide täitevasutused oma tööd ei tee, siis komisjon saab alustada rikkumismenetlust liikmesriikide vastu, keda asi puudutab, aga selleks on vaja äh, tõesti kõigepealt veenduda, et täiteasutus oma tööd korralikult ei ole teinud. nüüd hindade läbipaistvus. proua Foster ja proua Lichtenberg mõlemad küsisid selle kohta. seda teemat hõlmab määrus üks null kaheksa aastast kaks tuhat kaheksa, mis jõustus aasta tagasi nii et eeldatavasti olukord paraneb selle määruse rakendamisega. aga on teisi aspekte, mida see määrus ei hõlma, nimelt öö, täiendav tasu pagasi eest. ja see on midagi, mida me kavatseme ka avalikkusega arutada konsultatsioonide käigus, mis õige pea käivitatakse nüüd faktid ja arvulised näitajad, tõepoolest, meil on väga palju uuringuid praegu käimas. lisaks nendele, mida ma juba nimetasin, on meil kaks uuringut EASA egiidi all. ja nagu ma ütlesin, ma olen valmis tagasi teie ette tulema ja tooma teile rohkem arvnäitajaid, äh, mida me kõigi nende tegevuste tagajärjel oleme kokku kogunud täitmisele pööramine loomulikult ei ole ideaalne, aga nagu ma ütlesin, me oleme juba ähm, äh, tublisti tööd teinud kõigi osapooltega ja ma selgitasin juba siin komisjoni ees ka varem, et meil on tihe koostöö äh, liikmesriikide ametiasutustega, äh, kaebuste käsitlemisel, meil on ühised vormid ette nähtud ka äh, kaebuste jaoks juba. ja mis puudutab lennureisijaid, siis mitte kõik lennureisijad ei ole ainult Äh, mitte ainult lennureisijad ei avalda rahulolematust, vaid ka äh, lennufirmad ütlevad, et liikmesriikide ametiasutused äh, on liiga ranged nende vastu. igatahes teeb komisjon oma ressurssidega kõik, mis tema võimuses ja me oleme olnud äärmiselt aktiivsed parandamaks olukorda ja nagu ma ütlesin sissejuhatuses juba, et järgmisel aastal on oodata teatist ja siis me saame juba tugineda kõikidele informa-, kogu informatsioon, mis me oleme kogunud uuringute ja konsultatsioonide mm, tulemusena, samuti suheldes liikmesriikide ametiasutustega. ja siis me saame otsustada, kas on vaja õigusakte muuta või võib-olla mingeid uusi õigusakte vastu võtta. aitäh uh,! Suspect... suur tänu! mulle tundub, et paar saadikut soovivad äh, esitada veel äh, lisaküsimusi, nii et kui teil on neid lisaküsimusi, siis tehke seda palun väga lühidalt, proua Hennis Plešard, siis proua Foster, siis härra Lichtenberger, ma nägin seda kõike ette, kallid kolleegid, sellepärast et äh, komisjoni esindaja, ma austan teid küll kõrgelt, aga paljudele küsimustele te lihtsalt jätsite vastamata, proua Hennis Plešard Äh, teen lühidalt, jah, ma tean, et komisjon on olnud väga aktiivne ja see on väga tore, aga nüüd te järsku veeta, viitate kohtulahenditele Äh, mulle suureks üllatuseks. kas ei ole mitte nõrkus meie jaoks see, et äh, me saame rakendada seadustandlust ainult siis, kui me oleme selle osas saanud kohtuotsuse, nii et kas me mitte ei peaks tegema määruseid siiski nii, et need on rakendatavad ja neid rakendatakse? kas mitte ei peaks tagama selle, et seadusandlus on paigas nii äh, nagu ette oli nähtud? ma vastan ise sellele äh, nimelt äh, omal ajal ainus õigus, ainus võimalus, kuidas üldse mingisugused õigused paika saada, oli see, et tuli lahjendada oma seisukohti väga äh, kõvasti, oli palju neid, äh, kes need puudujäägid juba siis välja tõid, veel enne, kui me hääletasime, aga nüüd proua Foster jah, suur tänu, härra esimees, võib-olla kui komisjon äh, tulevikus, tulles tagasi siia komisjoni ette sellistes küsimustes, saadaks enne meile nii-öelda ülevaate selle kohta, mida te kavatsete öelda ja me võiksime selle kätte saada enne kohtumist, nii et seal oleks kirjas ka need äh, detailsed äh, ülevaated, millest me oleme huvitatud ja teine küsimus, teie ise rääkisite ka, härra esimees, marsruudi ümbersuunamisest on tõesti selliseid juhtumeid, kus lennuliinid ütlevad, et järgmisele lennudele ei saa, lennule ta ei saa, kuna see ei ole meie lennuliini lend. aga ma arvan, et see on siiski võimalik, äh, kuivõrd on neid, kes on äh, väga jõulised ja ütlevad, et ma tahan sellele lennule ja sellele lennule nad saavad ka. aga äh, on palju kindlasti neid, kes ütlevad, et kahe tuhande kolmanda aasta määrus seda omal ajal ette ei näinud. ma tean seda väga hästi, et määrus tegelikult lubab sellist asja, aga Brussels Airlines ei tea. proua Lichtenberger mul on üks küsimus. kas on piisav teha üks äh, teade selle kohta, äh, kui, kui me teame, et tegelikult äh, meil ei ole võimalik saada kõiki andmeid. kui, kui uuringuid peaks tegema liikmesriigid ja need tead-, teated edastama komisjonile. seda äh, poliitik, poliitikat tuleb teha aktiivsemalt, sellepärast et kui me äh, siin praegu ainult laseme liugu reisijate seljal, siis tegelikult see annab väga halva, ähm, äh, see rikub Euroopa Liidu mainet. mina arvan, et meil on siin vaja rohkem kui mingit lihtsat teadaannet. suur tänu, Said, palun. suur tänu, minu meelest on natukene kummaline siin, et komisjon siin veel kõhkleb nende äh, teadaannete tegemises, sellepärast et äh, need probleemid pole mitte mingisugune uudis, me juba kaks aastat tagasi oli meil probleeme nende seaduslünkadega, kuid siis öeldi, et noh, et kõigepealt me peame selle teatisega välja tulema ja, ja siis me hakkame olukorda analüüsima ja nii edasi. aga nüüd me istume täpselt samas kohas. ma loodan, et, et komisjon ikkagi võtab meetmeid meet, äh, sest need, äh, need puudused tuleb uurida. ja kui me vaatame neid äh, arve, jah, te mainisite küll paari arvi ja paari arvu. Need viiskümmend tuhat kaebust, mis on esitatud liikmesriikides, äh, me isegi ei kujuta ette, mis nende kaebuste sisuks oli, nii et ma arvan, et me peaksime täpsemalt neid asju uurima, tänan. härra Roche. Ähm, suur tänu, härra esimees. väga lühidalt, ma lähtun ka samuti sellest, et loomulikult kõiki uuringuid ja kõike muud me vajame, aga meil on piisavalt fakte selle kohta, et, et äh, komisjon peaks, äh, saaks välja tulla äh, piisava ettepanekuga. sest et äh, praegu ei ole piisavalt fakte selleks, et mina saaksin konkreetselt äh, selle teemaga tegeleda, sest äh, parlament peab siin lennureisijate kui Euroopa kodanike õigustega arvestama ja me ei taha siin hakata neid õigusi lahjendama Thanks, Matsis. Mrs Hoopman. suur tänu, komisjoni esindaja, te ilmselt äh, saate aru isegi, et äh, saadikud ei ole rahul tänase määrusega, ma üritan siin väga oma sõnu valida. ja võib-olla tahaksid nad teie poolt äh, suuremat aktiivsust, kuid härra Koosa viitas väga olulisele küsimusele, kuidagi tuleb lahendada puuetega inimeste küsimus, nii et seda silmas pidades annan teile nüüd sõna uuesti üle. no suur tänu, härra esimees tõlgendust puudutavad probleemid kogu Euroopa Kohus on ju vastutav ühenduse õigustiku tõlgendamise eest. me kõik teame väga hästi, et Euroopa Ühenduse määruse läbirääkimiste puhul on teinekord valdavaks niinimetatud konstruktiivne kahemõttelisus. selle konkreetse määruse puhul olid arutelud väga-väga rasked ja ei ole sugugi selge, et kontseptsioonide selgitamise uued arutelud tooks äh, parema teksti tulemusena esile. kui seaduse looja sellega nõus ei ole, et selgust on vaja, siis seda selgust ka ei tule. Euroopa Kohus praegu teeb seda minu meelest väga hästi, kontseptsioonide selgitamist ja minu meelest see on parlamendile küll äh, sobiv kas teatisest piisab? mina ütlesin, et teatis teavitab ja võib-olla isegi teeb ettepaneku mõne uue seadusandliku ettepaneku osas. aga komisjonis, nagu te teate, tuleb järgida meil parema seadusloome nii-öelda kava, mis äh, kohustab meid äh, korralike andmete alusel korralikku analüüsi tegema enne ettepaneku esitamist ja sellepärast meil ongi, nagu ma selgitasin, praegu probleem andmete kogumisega. see on kindlasti selle süsteemi kõige nõrgem lüli, kuid me samas teadme, et äh, bussi äh, ja mereliikluse osas äh, on keskendutud just nimelt aruandekohustusele, liikmesriigid ei ole sellest huvitatud, sellepärast nad peavad seda si-, kõige suuremaks bürokraat-, bürokraatlikuks, see on su-, see on nende jaoks bürokraatlik koorem, meie tahaksime aga, et see jääks teksti sisse ja võib-olla tuleks see sisse tuua ka lennuliiklust puudutavasse teksti. proua esi-, härra esimees, teist korda ma küsin puuetega inimeste kohta Really kas me tõesti ütleme siis praegu puuetega inimestele, et äh, me oleme rahul sellega, mis praegu toimub ja esitame teatise? komisjoni esindaja. ma ütlesin, et äh, äh, ma ütlesin, et äh, liikumispuudega inimeste äh, temaatika on juba sees selles seadusandluses ning äh, et ametiasutustega me oleme juba aruteludesse asunud ja järgmisel aastal tuleb ka konkreetne ettepanek selle kohta ja siis kaalume me ka seda, kas on mingisugused puudujäägid seadusandluses sees ja mõtleme sellele, kas on vaja uut määrust äkki. järgmisel aastal proua Hüüdmann ma, mul on väga kahju, et ähm, tähendab, kui te räägite järgmisest aastast, siis millest te räägite, jaanuarist või detsembrist? see on probleem täna, komisjon, ja sellele üritavad viidata kõik saadikud ja kui te nüüd mulle ütlete, et kolmekümne esimese aasta detsembri järgmisel aastal, siis ausalt öeldes ma lähen kergelt närvi. aga esimene jaanuar kaks tuhat kümme pean ma teid su suurepäraseks naisterahvaks, nii et ähm, andke mulle mingisugust aimu härra esimees, ma ei tea, kes minu volinik järgmisel aastal on. uus kolleegium tuleb kokku ja täna mul on väga raske öelda, millal see teatis äh, valmis on. Äh, suveks kindlasti, aga ma ei saa garanteerida, et äh, komisjon esitab ühel või teisel konkreetsel kuupäeval selle teatise. no hea küll, härra Koosamaa, andsin endast parima väga hea, suur tänu, kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt ja, ja punkt number neli, arvamuste vahetus Euroopa Komisjoniga linnaliikluse tegevuskava kohta. meie jaoks äh, on tegemist äh, koordinaatorite palve rahuldamisega, koordinaatorid tahtsid äh, sellist arutelu vastavalt nendele soovitustele, mille me võtsime vastu eelmise ajal ametiajal Savari raportiga on, proua Hüüdmanil ei ole täna küll väga hästi läinud, teil ei ole väga hea päev, asjad lähevad hullemaks, aga sõna on teil nüüd siis linnaliikluse tegevuskava kohta. jah, ma tänan, härra esimees. kõigepealt ma tahan öelda, et me hindame kõrgelt seda toetust, mida me oleme saanud Euroopa Parlamendilt sellel teemal mu daamid ja härrad, palun, kui te tahate lahkuda, siis tehke seda vaikselt, mitte nagu siin jalgpallifännid. väljaspool kohtumisi korraldada on piisavalt ruumi. et me tahame siin vaikust, et kuulata komisjoni esindajalt. tänan, proua Hütman, palun. jah, ma tänan mitmetes tähtsates valdkondades ei suuda komisjon ja Euroopa Liit oma eesmärke saavutada. me arvasime, et eh, linnade liidud ja linnatransport, kliima, tervishoid, mm, regionaalne areng ja tehnoloogiline areng vajavad endiselt meie tähelepanu. samuti Euroopa Liidu transpordipoliitika eesmärke ei ole võimalik saavutada, kui me ei tegele linnaliiklusega. sest linnaliiklus on Euroopa Liidu transpordisüsteemi lahutamatu osa. linnapiirkonnad on lähtepunktiks ja ka sihtpunktiks Eh, suuremale osale liiklusvoogudes Euroopa Liidus ning eriti Euroopa Liidu transpordivõrkudes. nagu te teate, linnastumine on üks väga suuri väljakutseid. Eh, komisjon on Euroopa Liidu transpordi tulevikust vastu võtnud eh, teatise möödunud aasta juunikuus ja käsitles seda ja kahe tuhande kuuenda aasta transpordi valge raamat eh, eh, lisas väärtust eh, oma aruteludega meie tegemistele linnaliikluse vallas. rohelise raamatu kaudu me konsulteerisime ka laialdaselt huvirühmadega ja pärast rohelist raamatut ilmus dokument mm, ka linnaliikluse kultuuri kohta ja nii me oleme saanud sõnastada Euroopa Liidu järgmised Eh, sammud. arutelud on olnud väga aktiivsed eh, ja kodanikud ja huvirühmad on olnud väga eh, huvitatud sellest ning nad loodavad, et Euroopa Liit linnaliikluses etendab üha tähtsamat rolli. kolmekümnendal septembril võeti vastu tegevuskava ja selles pakutakse välja kakskümmend Eh, lühemaajalist ja keskpikka aktsiooni kuni aastani kaks tuhat kaksteist. ja suur osa nendest tegevustest ja mõtetest, mis on välja pakutud Euroopa Parlamendi poolt omaalgatuslikus raportis, mis sündis aprillis, on leidnud kajastamist ka tegevuskava lõpptekstis. me oleme korraldanud eh, kuue meeskonna tööd ja need äh, käsitlesid peamisi küsimusi, mis konsultatsioonide protsessid tõusetusid, kui arutati rohelist raamatut. see kõik on täienduseks mitmetele muudele algatustele Euroopa Liidu tasandil teistes valdkondades. me kavandame ka üle vaadata tegevuskava elluviimise aastal kaks tuhat kaksteist ja siis me otsustame kas on vaja veel edasisi tegevusi käivitada selles valdkonnas? nüüd kuus meeskonda on järgmist. esimene meeskond käsitleb integreeritud poliitika edendamist ja äh, jätkusuutlikud linnaliikluse plaanid on meie arvates äh, väga tähtsad äh, jätkusuutlikuks linna liikluse arenguks. samuti käsitletakse jätkusiitlikku linnaliiklust regionaaltasandil ning samuti tervislikku linnakeskkonda. nüüd teine teema eh, koondab tähelepanu kodanikele, eh, uurib eh, reisijate õigusi linnatranspordis paremat juurdepääsu inimestele, kellel on liikumispuue, samuti käsitleb reisijate paremat informeerimist, juurdepääsu rohelistele tsoonidele, samuti jätkusuutliku liikluskäitumise edendamist ning samuti juht, sõiduki juhtimisalast arutust. nüüd kolmas teema puudutab linnatranspordi roheliseks muutmist ja siia kuuluvad äh, tegevused, äh, mis peavad teadus- ja uurimis tegevust soodustama roheliste sõidukite väljatöötamiseks, heitmete vähendamiseks, samuti eh, väliskulude arvessevõtmist linnaliikluses ning infovahetust linnatransporti hinnakujunduse vallas. nüüd neljas teema puudutab rahastamist. me tahame tugevdada Euroopa Liidu rahastamist kõigepealt sellega, et me eh, parandame juurdepääsu praegustele ressurssidele, teeme seda koordineeritumalt. samuti me analüüsime ka tuleviku finantseerimise vajadusi, pidades silmas juba järgmisi finantsperspektiive. ja viies teema, siin me jagame kogemusi ja teavet. tähtis on, et oleks hea juurdepääs andmetele ja statistikale ja meil on ette nähtud ka tegevus parima praktika vahetamiseks Ähm, linnaliikluse observatooriumi kohta ning ma äh, tean, et Euroopa Parlamendi äh, aprillikuuses raportis pöörati sellele tähelepanu ning samuti rahvusvaheline dialoog ja infovahetus on väga tähtis ning viimane teema puudutab optimeeritud linnaliiklust äh, ka kaubavedu linnades ning arukaid transpordisüsteeme. me ei ole oodanud ära seda, et võet-, võetakse vastu tegevusplaan, me oleme kohe juba mm, alustasime tegevustega. viimastel kuudel oli meil mitmeid meetmeid, e, peamised projektid linnatranspordi vallas, mis peavad juba lõpule jõudma märtsikuu lõpuks, on meil käivitatud ning kuus projekti on välja valitud. me oleme käivitanud ka kaks uurimust juba. üks puudutab rohelisi tsoone ja hindab äh, olukorda olemasolevates ja planeeritavates äh, keskkonnatsoonides, analüüsib kogunenud kogemusi ning aitab ka kindlaks määrata õige tasakaalu äh, keskkonnaalaste eesmärkide ja linnaliikluse eesmärkide vahel. teine uuring käsitleb Eh, maksesüsteemide ja piletitesüsteemide koostalitusvõimet erinevates transpordiliikides ning me oleme juba ka avanud interneti eh, lehekülje, mis peab abiks olema ametiasutustele, kui nad tahavad soetada eh, rohelisi energiasõbralikke ühissõidukeid linnatranspordi tarvis. Have... ma tänan, proua Hüüdmann, regioonide komiteest Albert Poor Äh, on samuti soovinud meie mõttevahetuses osaleda ja äh, regioonide komitee saab sõna enne meie koordinaatoreid ja siis on komisjonil võimalik jälle vastata, palun. suur tänu, Brian, ja vabandan ka, et jäin mõned hetked hiljaks. kuid lubage alguseks öelda, et loodetavasti äh, saame teie huvi ära kasutada selleks, et mobiilsuse tegevuskava eesmärke äh, saavutada ja kaasata järgmistel kuudel ka äh, regionaalsete kohalike omavalitsuste arvamus nii nagu oleme teinud seda varem, ma olen väga tihedat koostööd teinud Euroopa Parlamendi raportööriga omaalgatusliku arvamuse koostajaga Gilles Zavariga varem ja oleme esitanud meie seisukoha mitte ainult parlamendi arvamuse osas, vaid oleme võtnud äh, ka regioonide komisjonis ise vastu arvamuse. kõigepealt selles osas, mis puudutab rohelist raamatut ja siis parlamendi omaalgatusliku raporti osas oleme käivitanud regioonide komisjon, komitees äh, protsessi selles küsimuses, mina olen raportöör ning olen äh, viinud Kotari komisjon, viimas Kotari komisjoni kahekümnendal novembril ka esimese dokumendi selle kohta ning veebruari teiseks nädalaks peaks minu arvamus olema siis valmis ja regioonide komitee täiskokku peaks see siis jõudma aprillis. ja äh, meie oleme siis natukene kiiremalt tegutsemas kui teie, Brian, siin parlamendis. ja ma tõesti loodan, et transpordikomisjoniga kujuneb mul väga tihe koostöökanal, et minu arvamus võib-olla oleks peegeldatud ka teiepoolsetes seisukohavõttudes. ja ma tõesti loodan, et äh, mina siis omalt poolt võiksin teilegi pakkuda nii palju abi, kui on võimalik abi siis kohalikult tasandilt parlamendile ja komisjonile, konkreetselt teie komisjonile arvamuse väljakujundamiseks. nagu ka hetk tagasi öeldi, ega ei olegi suurt vahet meie ja komisjoni vahel selle tegevuskava osas. komisjon ära kuulanud selle, mida meie oleme rääkinud, ära kuulanud on nad ka parlamendi ja palju sellest, mida meie oleme nõudnud Äh, on tegevuskavas ka sees. aga muidugi lähimuspõhimõtte rakendamine on alati olnud suur probleem ja tegevuskava aruandes on komisjon sellega minu meelest väga hästi, on selle väga hästi lahendanud, sest väga raske on äh, seda olnud läbi suruda kohalikes omavalitsustes ja regionaalvalitsustes, kellel on kohustus kanda äh, Äh, linnaliikluse osas, äh, neile ei meeldi see, et selliseid asju otsustatakse Euroopa Liidu tasandil, kuid mulle tundub, et mul on väga hea meel, et meil kõigil on väga hea selle üle, et tegevuskava selle asja lahendab. kuid tegevuskava valdkonnas on veel paar valdkonda, mille osas ma ta oleksin tahtnud äh, suuremaid viiteid ning ähm, transpordi peadirektoraadis täna ka rääkisime sellest nimelt äh, Äh, koostoimevõime, me peaksime natukene rohkem mõtlema sellele, kuidas on see kaasatud linnaliikluskavadesse, võib-olla peaks leidma uusi instrumente selleks, et linnaliikluse mobiilsusega seonduvad ähm, probleemid oleks integreeritud teistesse transpordipoliitikatesse. komisjon räägib siin asjade edendamisest nende instrumentide alusel, mis on tänaseks jõustatud, kuid võib-olla peaks minema natuke kaugemale ja vaatama, et kas mitte uued finantsinstrumendid ei oleks tervitatavad. meil on suur probleem linnaliiklusega ja nii-öelda mobiilsusega linnades, kuidas iganes me seda sõna ka siis tõlgendame ja loodetavasti äh, me suudame selle tegevuskavaga lahendada need äh, liiklusprobleemid, äh, millega on silmitsi paljud linnapiirkonnad enamus liikmesriikides. suur tänu, Sir Albert! ja loodetavasti äh, saadate tervitused ka siis, annate edasi meie tervitused regionaalide komiteele, aga härra Grosch nüüd. suur tänu, härra esimees! ma sooviksin tänada komisjoni nende arvamuse eest ettepaneku kohta ja soovin tänada ka regioonide komitee esindajat, sellepärast et äh, siin arutelude käigus mõningaid äh, punkte, mida me täna arutame, äh, me viimasest, viimast ettepanekust juba võtsime välja, loomulikult on lähimuspõhimõte väga oluline meie jaoks, kuid kahjuks see on küll isiklik arvamus, lähimuspõhimõtet kasutatakse tihtipeale ka selleks, et Euroopa tasandil mitte midagi ette võtta. ja kahjuks see, sellisel puhul lähimuspõhimõtet ei kasutata just kõige paremini. teine isiklik arvamus on see, et et ma olen vaadanud, et nendel aastatel, kui Euroopa Liit äh, raha ei anna ja ka äh, seadusloomeliselt ei äh, sekku, et siis kõik need äh, meie seadused jäävad lihtsalt ilukirjanduseks ja see on just see, mida ma selle dokumendiga ei soovi, et juhtuks. nii et kui me paneme paika eesmärgid, siis me peame ka sisu osas arutama, me peame vaatama, milliste vahenditega me seda, neid eesmärke soovime saavutada, loomulikult me võime siin mitmeid uuringuid äh, koostada ja tunde arutada, kuid me ei jõua mitte kuhugi, nii et me vajame konkreetseid eesmärke ja, ja ka toetust nendele eesmärkidele seetõttu. Äh, regioonide komiteele oleks huvitav ka meie regio-, regionaalarengu komisjon. sest äh, siin me saame ka vaadata, kuidas me saame meie regionaalarengufonde paremini kasutada ma loodan, et tulevikus neid vahendeid äh, struktuurifondidest äh, kasutataks paremini ja rohkem äh, linnaliikluse arendamiseks. kas see viib nüüd parimate tulemusteni, nii nagu Eurovinjeti puhul, seda ma ei oska öelda, aga aga mis puudutab seda äh, üldteemat, linnaliikluse, äh, äh, linnaliiklust, siis ma arvan, et me peaksime seda just nagu nende teiste teemadega siduma. ja me peame siin ka sidususe tagama. me peame seda teemat, nii nagu ka teisi, keskkonnasõbralikkus ja nii edasi et need peaksid olema seotud omavahel selles dokumendis, et need äh, äh, raskuspunktid, mida me oleme teistes oma dokumentides paika pannud, see ei saa olla teisiti äh, selles äh, linnaliikluse tegevuskavas, nii et lähimuspõhimõte on oluline, aga see ei tohi jälle vabanduseks olla, et Euroopa tasandil midagi ette võtta ja siis teiseks, et ähm, eesmärke tuleb, konkreetsed eesmärgid ja vahendid nende toetamiseks ja siis äh, kolmandaks tuleb tähelepanu pöörata kõikidele poliitikatele, mis on seotud selle valdkonnaga need omavahel siduda. nüüd, mis puudutab seda linnaliikluse tegevuskava, siis mõningates äh, valdkondades on see väga üksikasjalik, teistes natukene vähem minu jaoks on kõige olulisem see, et mida me, eh, mis ajal täpselt rakendame, nii et see ei jääks mitte ainult siin mõttemõlgutuseks, vaid et me konkreetsed tähtajad paneme paika oma eesmärkide saavutamiseks ja seetõttu koostöö regioonide komiteega on väga positiivne ja ma loodan, et ka teiste teemade raames, kus me tihti koostööd teeme ja kus me, kus meie otsesteks partneriteks on linnad ja, ja piirkonnad või nad võiksid seda olla, et, et me teeksime nendes teemades rohkem koostööd regioonide komiteega. ja me ei tohiks siin ka parlamendi töös äh, regioonide komitee tööd äh, mitte tähelepanuta jätta. suur tänu! Uh, suur tänu, Mattias ja härra Said El-Kadri. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka komisjonile ning äh, suur tänu ka härra Borgile äh, regioonide komiteest. ma ei hakka siin kordama seda, et miks on oluline tegevuskava äh, selles valdkonnas, me oleme sellest rääkinud juba mitu aastat, meile väga meeldib, et nüüd lõpuks on see pla-, kava valmis ja paljuski arvestab see meie seisukohtadega, nii nagu see on kirjas olnud ka Savarii arvamuses ja, ja teiste seisukohtade avaldustes. komisjon on natukene küll äh, Ähm, viivitanud oma seisukohtade väljendamisega, ootasime seda juba märksa varem, aga on, olgu sellega nagu on. kuid oluline on see, et ähm, tuleb tagada see, et kui palju äh, suudame meie oma kohustustest äh, täita ja lubadustest täita. komisjon on teinud ka lubadusi, kõigi jaoks on ka alguskuupäev paigas, kuid äh, väga detailset ülevaadet meil ei ole nii et tõesti, nagu härra Grosch ütles, loodan ka mina, et äh, me jõuaksime konkreetsete, selgete eesmärkideni, millega käivad kaasas siis ka konkreetsed äh, tähtajad kalendris, nii et ma tõesti loodan, et me jõuame praktilise tegutsemiseni. nüüd, mis puudutab esimest faasi, siis äh, minu meelest on prioriteetseks heade mõtete vahetus, vahetamine on palju linnu ja väikelinnu kus on käivitatud palju nii-öelda pilootprojekte selleks, et suurendada mobiilsust ja et äh, linnaliiklus oleks säästvam. selle saavutamiseks, nii on kirjas nagu ka tegevuskavas, on meil vaja usaldusväärset infot. sellest rääkisime juba eelmise arutelu jooksul. meil on vaja nimelt usaldusväärseid statistilisi andmeid et me jõuaksime siis ähm, sobivate võrd-, võrdlusteni ja et meie mõjuanalüüs äh, ka midagi tähendaks. ja veel üks huvitav mõte, mis on sellega seotud, millest me oleme rääkinud, nii-öelda valvekoera komisjoni loomine või mingisuguse seirekomisjoni loomine kohaldamise järgimiseks, äh, komisjon on ka rääkinud öö, äh, nii-öelda mingisugusest järelevalvekomisjonist, võib-olla tõesti see olla äh, virtuaalsest äh, järelevalvevõrgustikust, see võib olla hea esimene samm, kuid seda tuleb sellisel juhul korraldada nii, et äh, suurlinnad ja linnad seda ka tegelikult kasutaksid, et see oleks kasutajasõbralik ja et sellest oleks lihtne infot kätte saada see tähendab seda, et tuleb infokampaania linnades läbi viia selgitamaks seda, et selline instrument on olemas ja et Euroopa aitab neil heade mõtete vahetamisel ja aitab neil õppida teiste linnade kogemusest. nii et äh, ma tahaksin teada Euroopa Komisjonil, kuidas nad seda virtuaalset asja ette näevad, kuidas see käivitatakse, nagu ma aru saan, veel sellel aastal öö, äh, tehakse see ära. nüüd mitu meedet öö, äh, rahastamise kohta ning uute tehnoloogiate julgustamine, see on teine oluline küsimus, kus Euroopal on palju lisandus, lisaväärtust anda. rahastamisvõimaluste kohta. ega neid võimalusi väga palju ei ole, kuid asju tuleb natukene läbipaistvamaks teha ja koondada ühtsesse andmebaasi, et oleks ülevaade selle kohta, kust on abi saada ja kust Euroopa tasandilt võiks raha taotleda. mobiilsus peaks olema meie prioriteetide seas kõrgemal kohal, näiteks rääkides uuest eelarveperioodist siis me peaksime kindlasti olema tulevikus proaktiivsemad ning äh, selle äh, temaatika tõstatama nii-öelda prioriteediks järgmises eelarves teadusuuringud ja uue tehnoloogia kasutamine, ka siin peaksime me mm, järjepideva seisukoha välja kujundama ning tegema koostööd äh, komisjoni transpordi peadirektoraadi ja teiste mm, peadirektoritega. sellega aga ma lõpetaksin, need on meie peamised prioriteedid, muidugi neid on palju ning minu küsimus veel komisjonile tegevuskava ka seonduva jätkutöö osas. siin on välja töötud aasta kaks tuhat kaksteist ähm, kui aasta, mil äh, tehakse analüüs selle kohta, kas on vaja uut tegevuskava, see on väga kena, kuid tänases tegevuskavas toote te välja detaile selle kohta, mida te teete aastal kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist, aga mind huvitab see, kuidas äh, jõuab meieni tagasiside selle kohta, Äh, kuidas nende eesmärkide täitmisega siiski läheb. kaks tuhat üheksa käivituvad teatavad tegevused äh, osad alles kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist, mina tahaksin teada, millal see kõik realiseerub. näiteks, kas me võiksime kokku leppida, et vähemalt korra aastas, miks mitte aga ka kaks korda aastas tulete meie komisjoni ja annate ülevaate asjade seisukohta nende erinevate meetmete osas, mille te olete käivitanud, nii et meie komisjon saaks ka ikka väga hea ülevaate selle kohta, mis toimub. proua Maisner. jaa, suur tänu, ka mina sooviksin tänada kõigi äh, fraktsioonide esindajaid ja samuti ka äh, regioonide komitee esindajad ja komisjoni esindajad. ja äh, ma nõustun siin eelkõnelejatega, jah, äärmiselt oluline on see, et meil on konkreetsed ettepanekud tegevuskava raames ja et neid ka teavitatakse kõikidele osapooltele väga hästi. ja et see äh, tegevuskava peab ähm, linnaliiklust äh, edasi arendama. oluline on siin jätkusuutlik äh, linnaliiklus, sest jätkusaatlikkust seotakse tavaliselt keskkonnasäästlikkusega ja see on äärmiselt oluline vahend. ma arvan, et kogu transpordipoliitikat tuleb vaadelda keskkonnasäästlikkuse vinklist. aga äh, jätkusuutlikkuse puhul on minu jaoks oluline ka uurida seda, kuidas ühiskond muutub ja kuidas muutuvad ka nõuded, äh, üksikute inimeste äh, nõuded transpordi osas me ei peaks siin vaatama mitte transpordi siseturgu Euroopas, vaid me peaksime vaatama just transporti võrgustikku linnas ja kuidas see vastab inimeste nõudmistele ja soovidele. ja äh, demograafilise muutuse tõttu on meil eakate inimeste arvukus suurenenud, samuti on meil ka äh, palju liikumispuudega inimesi nendele eh, ja siin on ka tegevuskavas viidatud neile, nii et siin tuleb teha konkreetseid meetmeid, konkreetseid ettepanekuid selle kohta, mida linnades saab teha paremini just nende elanikkonnarühmade olukorra parandamiseks, näiteks kuidas tuleb ka eh, sõiduplaane kujundada nii, et, eh, et see vastaks ka puudega inimeste vajadustele näiteks kas või kellel on nägemispuue, et, et ka sellised inimesed saaksid sõiduplaane korralikult lugeda. ja sellisel, kui me arvestame kõigi nende aspektidega, siis me saame siin väga äh, mitmeid aspekte arvestada äh, jätkusuutliku äh, linnaliikluse kavandamise puhul. nüüd tegevuskavas on küll kirjas, et et arukad transpordisüsteemid äh, on olulised ka selleks, et meie, meie liiklus muutuks turvalisemaks, me soovime ka oma äh, liiklusohvrite arvu vähendada. ja ma arvan, et sellele tuleks ka äh, kindlasti siin tegevuskavas viidata, et me näeksime tõesti, et see selle eesmärgi saavutamist ka tõesti äh, selle poole püüeldakse. siin on oluline ka statistikat. nüüd, mis puudutab open space avatud ruumide äh, temaatikat, seda ei saa küll rakendada kõikides äh, linnades, kuid kui on siin erinevaid mudeleid proovitud ja, ja kui teatakse, et sellega tuleb arvetada, arvestada, siis me oleme ka näinud, et see tõesti parandab liikluse turvalisust ja sugugi ei takista seda, nii et eh, mind huvitaks ka, kuidas just nende aspektidega on arvestatud tegevuskavas, suur tänu. suur tänu, proua Lichtenberger, palun. suur tänu. see avatud ruumide ettepanek on selline, mida me võiksime siin Brüsselis eh, proovida, et miski peab ju siin aitama. nüüd see otsustav küsimus öö eh, mis puudutab ähm, linnaliikluse puhul äh, lähimuspõhimõtet, siis äh, linnad tihtipeale ütlevad, et äh, jätke see meie hooleks, küll me sellega hakkama saame ja ka ka paljud teised teatavad, et jah, et tegelikult nad saavad oma kodus ise nende asjadega väga hästi hakkama. ja siis muutub lähimuspõhimõte suureks takistuseks et kuidas me saame seda teemat käsitleda selliselt, et, et me nii-öelda äh, eesrindlike, äh, eesrindlikke äh, osapooli siin ei takistaks ja samas neid, kellel on veel puudujääke, neid saaksime piisavalt motiveerida. ma arvan, et komisjon on siin hea meetmete kooslusega välja tulnud, kuid ilma ajakavata alu, olukord ei parane. nii et need, kes on jäänud praegu arengust maha, nad ei saa nendest äh, takistustest üle siis, kui nad mitte midagi ette ei võta. kui me soovime linna probleeme lahendada, siis see pea, sellel peab olema positiivne efekt kõikidele kodanikele, Euroopa kodanikele, mitte ainult nendele, kodanikele, kes elavad äh, sellistes piirkondades, kus on juba väga palju ära tehtud. nii et vaatamata lähimuspõhimõttele ja koos lähimuspõhimõttega tuleb siin äh, meetmete äh, puhul rohkem diferentseerida nii nende puhul, nende osas, kes on juba e-, palju edasi arenenud linnaliikluse probleemide lahendamisel ja nende osas, kes veel seda e-, teinud ei ole. samas, kui iga linn, kes hakkab meetmeid rakendama, ütleb, et jah, et igal pool e, maailmas see mudel näiteks väga hästi töötab, aga, aga meil see kindlasti ei töötama ei hakka, nii et seda ütleb e, kindlasti ütleb iga linn, kui neid sunnitakse mingisuguseid mudeleid rakendama, nii et kuidas me saaksime linnasid motiveerida selliselt, et nad üritaksid vähemalt ühegi sammu edasi astuda. ma arvan, et see on üks kesksemaid minu jaoks, sest ilma eesmärkideta isegi kui me arvestame kõikide võimalike meet-, meetmetega, siis me ikkagi areneme edasi väga keeruliselt ja sellisel juhul ka aastal kaks tuhat kaksteist äh, on meil keeruline öelda, mida me oleme saavutanud ja mida mitte, nii et meil on vaja rohkem ambitsioonikust minu meelest linnades. suur tänu. Foster. ma tänan, proua Foster. jah yeah,, thank you. ma tänan. see on tegelikult väga huvitav dokument siin näikse ta-, tahetakse teha kõike ja see ei ole realistlik. ausalt, ma lugesin selle läbi ja palju asju, mis siin kirjas on, oleme me arutanud juba kümme aastat tagasi siin komisjonis. näiteks linna liiklus ja nii edasi. mina arvan ka, et tegemist on subsidiaarsuse küsimusega, ma ei ole vastu koostööd tegema. ja meil on regionaalsed komisjonid ja istuvad maha ja vaatavad, milline on parim praktika ja vaatavad, mis on hästi äh, läinud ühes linnas ja mis on hästi töötanud teises linnas. aga ma arvan, et need argumendid, mis siin dokumendis on, on suures osas vanad argumendid. aga ma loen seda praegu, seda dokumenti ja ma ei taha olla õel, aga mõned märkused siin hämmastavad mind lausa. jah, koostöö igal juhul, loomulikult ja siis, kui ma edasi loen, siis ühelt poolt komisjon näiteks ütlevad, et me, et tegemist on subsidiaarse küsimusega, me mõistame seda, aga teine asi, nad tahavad olla kaasatud kõigesse ja pakuvad välja partnerlussuhted, see on ka suurepärane, see ei ole mingi probleem. aga mida see tegelikult tähendab? kui me vaatame teemat üks neljandal leheküljel integreeritud lähenemisviisi ei ole vaja mitte ainult transpordi infrastruktuuri arendamiseks ja nii edasi, me teame seda, seda me ju teeme ja räägime ja planeerime. see on see, millest kohalikud omavalitsused räägivad. loomulikult. see kõik on juba kohalike omavalitsuste pädevuses ja liikmesriikide valitsuste pädevuses ja nii edasi, need küsimused, mis siin on tõstatatud. ja viies lehekülg, kolmas teema. kui me räägime sellest, mida me siin komisjonis teeme. komisjoni toetus ja ma ei ütle seda üldse kergekäeliselt. komisjon toetab partnerlussuhete loomist eh, tervisliku keskkonna huvides ja eh, uurib eh, rahva tervise valdkonnas eesmärke, rasvumist, keskkond, rähkkasvajad ja nii edasi. ma ei saa aru üldse, mida ma siit loen. tegemist on dokumendiga, mis peab käsitlema linnaliiklust ja selge, et inimestel on probleeme, kui nad linnas eh, elavad, aga ma ei kujuta ette, kuidas see kõik siia konteksti sobitub. ja veel üks küsimus. ma tõstatan neid küsimusi ainult sellepärast, et ma olen mures. meil on vaja head arutelu selle üle, milliseid samme astuda paljudes öö, valdkondades. nüüd hinnakujundus, kulud, seitsmendal leheküljel. mina ei teadnud, et on öö, juhilubade regulatiivkomitee olemas. ja nemad räägivad sellest, kuidas juhtida sõidukit nii, et mitte liiga palju bensiini kasutada. minu arust on see nagu mingisuguse ettekirjutuste tegemine täiesti asjatute jah, me võime hästi arutada koostööd ja subsidiaarsuse küsimust, aga minu arvates, arvates siin ei selgita, millised siis need tegelikud eesmärgid on. ma arvan, me teame, mida me tahame. aga mina küll ei näe seda siit dokumendist, mida me siis tahame. et tegemist on tõesti tegevuskavaga. siin on äh, tõesti kõik kõige jaoks kirja pandud Äh, nüüd, kui te olete transpordikomisjonis, siis mis puudutab siin dokumendis meie rolli? mida me veel ei tee, mida me peaksime tegema? Äh, näiteks ITS, äh, arukate transpordisüsteemide või kaubavedude direktiivid, jah, seal meil on ettepanekud olemas ja me juba käsitleme neid küsimusi nende kahe dokumendi arutamisel. nii et ma olen pisut segaduses minu arvates on siin mõningaga asi lausa naeruväärne ja tegelikult ei ole ju tegemist naeruväärse asjaga. nii et ma ei loe siit välja seda, mida ma tegelikult tahaks siit välja lugeda. härra Van Balen, palun. suur tänu, härra esimees härra esimees, mulle tundub, et läimuspõhimõtte küsimus on tõesti väga oluline ning äh, ma tahaksin omalt poolt lisada sellele, mida ütles proua Foster, mitte ainult kümme aastat tagasi ei olnud asi sama, ma istusin kaheksakümnendate aastate lõpus nendel toolidel, väidab kõneleja äh, veel assistendina, ja juba siis räägiti sellest asjast. Äh, tollal olid need kõige esimesed arutelud ja see on kõik seotud lähimuspõhimõttega kuid äh, lähimuspõhimõttest rääkides peaksime olema väga ettevaatlikud Euroopas selle teema puhul, see on määrava tähtsusega, et me suudame äh, häid tavasid jagada ja see võiks olla mis iganes platvormi kaudu, üle interneti või nii edasi, ma ei ole nii mures nagu proua Lichtenberger. kohalikud äh, kohaliku tasandi volikogudes on väga palju kompetentseid inimesi ja kui nemad saavad nendes äh, platvormides osaleda ja kuulata seda, mida tehakse teistes linnades, siis nad võivad oma linnas võivad nad tagasi minna siis äh, ja, ja tutvustada neid ähm, skeeme ka oma linnades. struktuurid linnades mulle eriti muret ei tekita, sellepärast et õnneks Euroopas äh, ei ole meil äh, selliseid linnu just väga palju, mis on näiteks äh, mäenõlvakule ehitatud, äh, enamus linnu meil on suhteliselt tasasel pinnal ja transporti seal korraldada ei ole väga raske. räägin sellest kõigest sellepärast, härra esimees, et mina olen hollandlane ja ma kavatsen toetada just nimelt jalgrataste kasutuselevõttu linnades paljudes linnades saab rattaga väga kiiresti kohale, palju kiiremini kui autoga ja kogu info tuleks panna ja teed tuleks panna internetti. ja me saaksime kohalike omavalitsuste esindajaid äh, ka ratta selga hüppama ja äh, olla eeskujuks kodanikele. nii et äh, ma arvan, et konsultatsioon on kõige olulisem, nii et kas komisjon soovib nüüd vastata? aga siiski enne seda veel soovib sõna. härra esimees äh, annab sõna proua Janalovale. Äh, äh, suur tänu, ma tahaksin teiega jagada ka oma kogemusi mina olen pärit linnast, mis on juba aastaid osalenud Euroopa mobiilsuse nädala projektidel ja minu meelest on Äh, see tegevus jäänud ainult mõnede linnade rõõmuks äh, ja kohtuvad äh, käputäis linnu, kes on täiesti veendunud selliste projektide kasulikuks. minu meelest tuleks tõesti motiveerida linnu läbi selle tegevuskava. kuid probleem on selles, et linnad ei ole väga aktiivsed astuma vastu äh, autoliikluse suurendamisele, suurenemisele. Äh, uutes liikmesriikides tuleb täna olla silmitsi tõsiasjaga, et autoliiklus ainult suureneb ja suureneb ja ühistranspordi osakaal väheneb. nüüd aga põhis öö, äh, üldiselt rääkides ilma rahata ei ole võimalik midagi teha, eesmärk on väga kena, kuid on meil vaja ka rahalisi instrumente selleks, et me jõuaksime konkreetsetesse investeeringutesse, investeeringuteni infrastruktuuri. Äh, infrastruktuur on ju liikmesriigiti väga erinev. mina tõesti toetaksin seda, et äh, toestataks rahastamisvahendeid selleks, et stimuleerida äh, Äh, ühistransporti, ratta kasutamist, igasuguseid alternatiiv, alternatiive autodele linnades. suur tänu ja proua Hüüdmann nüüd. tõesti, nüüd ongi teie tund tulnud. suur tänu, härra esimees. ja suur tänu ka selle arutelu korraldamise eest. kõigepealt jah, Euroopa Komisjon on valmis teie komisjoni kohtumistele tulema nii palju kui vaja, kord aastas, kaks korda aastas, selleks et anda ülevaadet siis äh, selle kohta, millised on olnud edasiminekud tegevuskava rakendamisel. ühtlasi olen väga rahul ka sellega, et El- äh,, härra El- äh, Hadaroi tõi välja siin koostöö teiste peadirektoraatidega. tõesti, tegemist on ju temaatikaga, mis nii äh, ettevalmistamisel kui ka rakendamisel on paljude peadirektoraatide ühistööks, paljud komisjonid, komisjoni teenused on äh, sellesse töösse kaasatud, väga hea meelega oleme teinud koostööd regionaalpeadirektoraadi ähm, esindajatega, sellepärast et nende kogemuste pagas öö, ähm, linnaelu arengualases töös ja ühtekuuluvusfondide kasutamise töös on olnud väga suur. tervishoiuküsimustes oleme teinud väga tihedat koostööd, keskkonnaküsimustes, energiaküsimustes, äh, arukate mm, transpordisüsteemide osas äh, koostööd äh, transpordi peadirektoraadiga ning muidugi ka teadusuuringute ja arengu ähm, peadirektoraadiga, kuivõrd kasutame ju vahendeid raamprogrammist lähimuspõhimõte, sellele viidati siin mitu korda. ma tahaksin ühte asja ka selgitada seoses sellega. tõesti, lähimuspõhimõte ei tähenda seda, et komisjon või Euroopa Liit ei tee miskit. meie arvame, et kõige sobivam vahend selles olukorras, arvestades seda, et peamiselt lasub vastutus kohalikel omavalitsustel, kes on kursis äh, oma linna oludega, on motiveerida nii et komisjon tahab kõigepealt julgustada linnu võtma äh, vastu selliseid otsuseid, äh, mis arvestaksid ka keskkonnaküsimusi, ummikute probleemi lahendamist, tervishoidu, Euroopa transpordisüsteemide üldise tõhustuse suurendamise aspekte. ja teiseks äh, tuleb aidata neid ja toetada kes tahavad rohkem ära teha, seda läbi rahastamise, info jagamise, andmete vahetamise, paremate kogemuste jagamise läbi, ühesõnaga kasutada kõiki neid vahendeid, millele me oleme tegevuskavas ka viidanud. üllatab mind veidi see, et väidetavalt meie tegevuskava ei ole väga konkreetne, jah, see võib-olla ei ole väga detailne kuid nagu te teate, härra esimees, ta-, teatiste puhul on meile tähemärgi piir pandud, kakskümmend kaks tuhat viissada tähemärki. nii et äh, me peame sellele ka mõtlema, kui me teatisi tegema, nii et, äh, teatisi teeme, nii et äh, ma olen valmis pakkuma lisainfot, millal iganes see on vajalik. mõned kolleegid ütlesid, et argumendid on iganenud Äh, ja et midagi uut siin ei öelda. selles osas ma ütleksin, et muidugi tegemist ei ole esimese hakatisega komisjoni poolt selles küsimuses. me oleme linna mobiilsusest äh, rääkinud juba üheksakümne viiendast aastast, tõesti, tegemist ei ole uue asjaga. uus on aga see, et esimest korda on pandud äh, ühtsesse raamistikku kõik need tegevused, mida me oleme teinud ja mida me kavatseme võtta veel selles valdkonnas, nii et minu meelest see on olnud väga kasulik, et selline ühtne raamistik kokku pannakse, et äh, on selline ühtne poliitikadokument, mis siis peaks olema veduriks äh, lisategevustele. mul on väga kahju, et äh, on tekkinud vääritimõistmisi ähm, teksti erinevates keeleversioonides inglise versioon peaks olema suhteliselt selge, kuivõrd see on algtekst. kuid ma vabandaksin siis teiste keeleversioonide kasutajate ees, kuivõrd ma tean, et tõlgetega on olnud probleeme. Äh, need ei ole veel kõik ära toimetatud, nii et äh, me ei ole kõiki keeleprobleeme suutnud tänaseks lahendada, nii et vabandan veel kord, kuid inglise tekst minu meelest on küll loetav. kuivõrd see on tavaliselt originaaltekst. nüüd äh, ratta kasutamine, jalakäijad ja ühistransport, nendele alternatiividele me muidugi oleme tähelepanu pööranud ja ütleksin veel nii palju, et kolm nendest äh, projektidest, millest ma rääkisin äh, oma esialgses sõnavõtus kuue teema puhul, kolm nendest on konkreetselt suunatud kas siis jalgratta kasutamisele, jalakäimisele või siis äh, jalgratta kasutamisele, jalakäimisele ja ühistranspordile koos. esiti küsimus ka liikumispuuetega inimeste kohta. siin proua Messner, võiksite vaadata tegevust number viis ja kinnitan teile, et info sõidugraafikute kohta äh, tuleb ka pimedate kirjas äh, kohustuslikuks, nii nagu on äh, tegevuses number kuus öeldud. Thank you very much. suur tänu, proua Hüüdmann. Te olete täna küll väärite loorbereid sellega, kallid daamid ja härrad, on tänane päevakord ammendatud. järgmine päevakorrapunkt on koordinaatorite kohtumine, mis peaks aset leidma kell viis viisteist. ja seega peatan praegu siis kohtumise kuni viie viieteistkümneseni. suur tänu ka proua Albert, härra Albert Borgile, et te tulite regioonide komitee nimel meie kohtumisele ja koordinaatorid jätkame siis kell viis viisteist.